nüüd tõesti palun veel hetk kannatust ja tähelepanu. nagu te teate, daamid ja härrad, kuueteistkümnendal juulil täiskogul rahvasaadik Korvin Mikke tegi avaldusi, mis ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorraga. tegemist oli rassistlike märkustega ma vaatasin selle istungi protokolli üle ja palusin, et härra Korvin Mikke avaldaks selgitaks, miks ta seda tegi ja ma palusin, et kas ta äh, paluks vabandust äh, või võtaks tagasi need sõnad, ta lükkas selle ettepaneku tagasi ja jääb oma seisukohtade juurde. Euroopa Parlament on eriliselt kohustatud diskrimineerima, diskrimineerivate rassistlike äh, avalduste vastu võitlema vastavalt artiklile, kodu, kodukorra artiklile sada kuuskümmend kuus võtsin ma vastu otsuse, et äh, karistame härra Korvin Mikket kümnes päeva suuruse päevarahaga, ähm, mille talt siis ära võtame. kolleeg võib selle otsuse vastu neljateist päeva jooksul protesti esitada ja siis pean mina selle protestiga edasi tegelema. suur tänu ja sellega on täiskogu istung katkestatud.